see päevakorrapunkt võetakse ette kolmapäeva õhtul, meil on päris kolmapäeva õhtuks jäetud üks öö, äh, koht selle teema jaoks ja seal me seda arutamegi. zatem ustalony, proszę Państwa. Przechodzimy do pierwszego punktu porządku. Sellega on päevakord nüüd kinnitatud sellisel kujul ja tuleme nüüd esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping. see on siis täna esimeseks päevakorrapunktiks. mul on väga hea meel, et te olite siin ja ka jääte siia ning ei lahku siit. ma pole küll päris kindel, et te jääte siia, aga ikkagi. kui te, kallid kolleegid, soovite lahkuda see pole küll päris äh, kõige parem samm, aga kui te siiski lahkute, siis tehke seda võimalikult kiiresti. meie siiski eelistaks, et te jääksite siia. Äh, ja palun ärge ajage ka juttu siin kojas. okei okay, uh,, dear friends, we will start our discussion. kallid sõbrad, alustagem aruteluga ja esimesena saab sõna kolleeg Karl Haaglund. kallis kolleeg, teil on kaks võimalust, äh, sest te olete nii raportöör kui ka küsimuse esitaja. kas te soovite kasutada ära kogu kõneaja koos? siis, kui jah, siis anname teile kuus minutit. Äh, jah, palun, härra raportöör, palun suur tänu, härra president, ma tõesti, nagu te panite ette, räägiksin siin nii autori kui raportöörina, ma alustan resolutsioonist, mille minu kallis kolleeg Carmen Fraga koos minuga koos välja töötas. see puudutab resolutsiooni see resolutsioon puudutab äh, kalanduslepingut Marokoga ja me oleme seda viimaste aastate jooksul päris mitu korda arutanud mul on väga hea meel, et me nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et meil oli võimalus väga paljude fraktsioonidega kokkuleppele jõuda selle resolutsiooni sisu osas. ma tean, et on ka alternatiivseid resolutsioone, kuid meie põhiliseks sõnumiks on see, et parlament soovib Marokoga tulevikus paremat äh, lepingut ja mul on väga hea meel, et me üheskoos äh, jõudsime järeldusele, et äh, praegused Äh, lepingu tingimused on küll sellised, mida me soovime, kuid me peaksime neid tingimusi muutuma ka jätkusuutlikumaks ja keskkonnasäästlikumaks ja ma olen veendunud, et see resolutsioon saab äh, siin kojas suure enamuse toetuse. minu kolleeg Karmen Fraaga kohe kindlasti räägib ka veel sellest. mis puudutab minu raportit äh, sellesama küsimuse osas oleme seda küsimust arutanud kalanduskomisjonis päris pikka aega ja ma tahaksin teile selgitada, miks resolutsioonis on kirjas, et, et et meil on vaja paremaid tingimusi ja miks peaks hääletama selle raporti vastu. ma arvan, et me peaksime hääletama selle vastu sellepärast, et äh, meil on vaja paremaid tingimusi ja ma kalanduskomisjonis tõin ka selle väga hästi välja ja tegelikult need põhjused on resolutsioonis väga selgelt ka välja töödud. tegemist on partnerluslepinguga ja me peaksime te-, vaatama seda kui kalandusalast äh, partnerluslepingut, mis oleks kasulik mõlemale poolele, kuid äh, kahjuks on meil praegu leping mis majanduslikult ei ole jätkusuutlik. see raport toob väga selgelt välja, et tegemist on kõige suurema koormaga Euroopa äh, maksumaksjale, kui me vaatame kõiki kalanduslepinguid. ja põhimõtteliselt äh, me ei soovi selle lepinguga jätkata, väga paljusid lepinguid pikendatakse üle, üle neljakümne protsendi pikendatakse, kuid äh, selle puhul ja selle lepingu tasuvus on tõesti äh, väga halb. Äh, väga tähtsad on ka keskkonna aspektid äh, ja siin on meil suuri probleeme. põhiline põhimõte selle kalanduslepingu taga on selles, et meil on vaja vältida ülepüüki ja seepärast on väga tähtis, et need kalad, mis püütakse. Need, et need kala, need veed, kust püütakse vähemalt üheksa üheteistkümnest, on ülekalastatud. ja see ei ole keskkonna mõttes jätkusuutlik ja on vastuolus äh, kõikide nende lepingute ja tingimustega, mis me oleme ühises kalanduspoliitikas välja mm, paika pannud ja sellepärast tuleb seda muuta on vägagi selge, et meil on vaja see resolutsioon vastu võtta ja anda avalikkusele sõnum, et meil on vaja uut ja paremat lepingut, mis arvestab kõikide nende probleemidega, mis on välja tulnud äh, mõjuaruandes. tahaksin kasutada ka võimalust ja öelda, et parlamendi seisukohalt töö selle küsimuse kallal ei ole olnud äh, kõige lihtsam. uus parlamendi koosseis tegelikult oli kohustatud andma oma nõusoleku sellele lepingule, see tulenes Lissaboni lepingust. Äh, meie kohustuseks ja vastutuseks liikmetena on neid lepinguid kontrollida selles mõttes, mida mina tegin ja ka selles mõttes, mida need kaks valdkonnakomisjoni, mis avaldasid oma arvamuse, tegid on täiesti selge, et me ei tohiks nõustuda praeguste lepingutega võin teile kinnitada, et Arengukomisjon ja ka Eelarvekomisjon mõlemad edastasid minu raportile arvamuse ja nad mõlemad soovitasid ka mitte toetada praeguste lepingute jätkamist ja tegemist oli tõesti väga selgesõnaliste soovitustega. kalanduskomisjonis äh, hääletustulemus oli väga napp, seda raportit toetati ja ma olen üpris veendunud, et ka kolmapäeval, kui hääletame, siis tulemus kujuneb napiks. tahaksin kolleege üles kutsuda kandma seda vastutust, mis meile Lissaboni lepinguga on peale pandud me peaksime mõtlema ka selle peale, et me tegelikult kutsume selles raportis üles välja töötama uut lepingut. me tegelikult ei taha ju pöörata selga oma partneritele, vaid me tahame lihtsalt pigem äh, tõsisemalt selle tähtsa küsimusega tegeleda nii et lõpetuseks äh, tahaksin tänada kõiki kolleege suurepärase koostöö eest. ma tean, et me kõik ei olnud ühisel arvamusel, kuid tahan tänada konstruktiivse koostöö ja dialoogi eest et meil oli võimalik nii konstruktiivselt äh, töö selles küsimuses lõpetada, kuigi me ei olnud alati ühel arvamusel. suur tänu, kallis kolleeg! järgmisena proua Carmen Fraga STV-s. Eh, suur tänu, härra president proua Fraga mikrofon ei tööta ja tõlkidel on väga halb teda kuulda me ei ole nõus läbirääkimiste mandaadiga. kalalaevastikul ei ole sellega, selle mandaadiga mitte mingit pistmist, aga nemad on need, kes kannatavad tagajärgede all. me ei saa olla nõus praeguse olukorraga ja seepärast ei ole meil võimalik ka praegusel hetkel äh, toetust anda. Äh, siin mainitakse Lääne-Saharat ja ka äh, kalandustingimusi. tahaksin teile meenutada, et juba kahe tuhande kuuendal aastal Euroopa Liidu Maroko äh, kalanduslepingu alases äh, arutelus me nägime, et äh, Euroopa Parlament väga rangelt nõudis Lääne-Sahara elanike õiguste kaitsmist ja toona me tõime väga selgelt välja, millised on lüngad tingimuste täitmisel see on neid lepingu, vabandust, neid probleeme pole võimalik kalanduslaevastikuga lahendada, ei, vastupidi, me peaksime uuesti üle vaatama meie suhted Marokoga. me oleme jällegi olukorras, kus äh, natukene enne lepingu lõppemist äh, peame me läbirääkimisi on päris palju asju, mis on veel ebaselged, kuid sellegipoolest me oleme olnud aktiivsed, oleme haaranud härjal sarvist, oleme võtnud Maroko ametkondadega ühendust ja öelnud, et meil on vaja lepingu tekst üle vaadata ja Maroko ametkonnad esitasid eelmisel nädalal meile ka lepingu uue projekti. härra Haaklund Fraalde fraktsiooni nimel ja ka mina, minu fraktsiooni nimel tegimegi sellepärast taotluse, millega me palume välja töötada uued alused ja lõpetada vanade lepingutega. ja sellepärast ma paluksin komisjonilt, et see ettepanek ka vastu võetaks. suur tänu, kolleeg Fragaista Vees ja järgmisena kolleeg Tamanaki, palun viis minutit. suur tänu, härra president, auväärsed parlamendiliikmed. mul on hea meel, et saan jagada teiega oma arvamust, mis on seotud praeguse olukorrale hinnangu andamise, andmisega ning äh, tulevase kalanduslepinguga. räägin kõigepealt vaheprotokollist. nüüd hakkate te otsustama seda, kas seda protokolli on võimalik sõlmida või mitte. juhtkomisjon on andnud positiivse soovituse, kuid ma tean, et paljud teist ei ole veendunud lubage siis, et ma selgitan teile meie seisukohta nagu te teate, see ühe aasta pikkune protokoll, vaheprotokoll lepiti kokku Marek-, Marokoga selle aasta veebruarikuus, just enne seda, kui eelmine protokoll äh, kehtivuse kaotas. olen veendunud, et see oli õige otsus. isegi praegu arvan ma, et me tegime ikkagi õigesti. miks? sellepärast, et vaheprotokoll andis meile aega käsitleda neid äh, seadusandlikke ja poliitilisi küsimusi, mis on seotud Lääne-Sahara vetes kalapüügiga. me oleme palunud, et Maroko annaks meile usaldusväärset teavet selle kohta, et kohalik elanikkond saab ka kasu kalapüügist nendes vetes, nõnda nagu seda rahvusvaheline õigus nõuab. Need jõupingutused on andnud ka teatud potentsiaalselt positiivseid tulemusi. esmakordselt on kehtivas protokollis ka ametlik nõue, et Maroko annaks aru selle kohta, kuidas on kasu saadud geograafilises plaanis erinevate mm, piirkondade puhul sellest lepingust ning see peab kehtuma ka järgmistel protokollide puhul. see puudutab ka ökolo-, varasema protokolli puhul ei olnud meil väga palju manööverdamisruumi, mistõttu meil ei olnud võimalust tol hetkel paremat lepingut sõlmida, mis oleks peegeldanud ka majanduslikke ja poliitil-, ökoloogilisi tingimusi korralikult. kuid kindlasti tulevikus me püüame saavutada parema lahenduse. see vaheprotokoll võimaldas kalandus, kalapüügiga jätkata ilma mingisuguse katkestuseta. ma tean, et paljud teist ei ole siiski veendunud selles, et nõnda oli õige, kuid lubagem, et ma kinnitan teile, see on eh, nii Euroopa, sadadele Euroopa väikekalapüüdjatele oluline ja võttes aluseks otsuse, mille eh, juuli nõukogus vastu võttis kasutatakse, kohaldatakse seda protokolli ajutiselt ja tegelikult on protokolli kehtivuse lõpuni jäänud veel ainult kolm kuud, see toimub äh, järgmise aasta veebruarikuus, mil ta aegub ning ma kinnitan teid, härra Haaglund, proua Fraga, äh, ma saan aru, et te ei ole küll rahul, aga parlament saab igal juhul alles täna oma seisukohta avaldada, kuid meie poolt vaadatuna see ei ole meie süü, me oleme teinud kõik selleks, et asja kiirendada ning igal juhul olen ma, olen rõõmus, et parlament on otsustanud äh, siin täiskogul hääletada, et enam rohkem viivitusi ei tule ning ma võin teile kinnitada, et selle tu hääletuse tulemus on meie jaoks, kõigi jaoks väga tähtis ning igal juhul me ootame, et parlament ära hääletaks selles küsimuses. see on üks asi, mida ilmtingimata tahaksin öö, äh, et oleks kõigile selge, meie peame silmas, milline on teie hääletuse tulemus kolmapäeval ning me võtame loomulikult väga tõsiselt härra Haaglundi raporti soovitusi, samuti ka neid küsimusi, mida ta tõstatas, samuti ka neid küsimusi, mida äh, on tõstatatud resolutsiooni ettepanekus, mis täna saabus. nii et uue lepingu puhul me peame teksti märkimisväärselt paremaks muutma nii keskkonna, majanduse kui ka seadusandlike ja poliitiliste aspektide osas ütleksin paar sõna viim-, hiljutistest arengutest Marokos ja Euroopa Liidu ja Maroko vaheliste suhete olukorrast, mille taustal öö, äh, te peaksite ka oma otsust tegema täna ähm,. Vahemere lääne, Vahemere lõunapoolsetel äh, äh,, lõunarannikul toimunud muudatused on puudutanud ka Marokot ning komisjon leiab, et Marokos on võimud äh, alustanud märkimisväärset reformiprotsessi, töötatakse välja uus põhiseadus, suurendatakse demokraatiat, austatakse inimõigusi, mm, on toimumas parlamendivalimised, mis uusi jõude ju võimule toovad ning Euroopa Liit tervitab kõiki neid muudatusi ja ka öö, parlament on kutsunud üles Euroopa Liitu toetama Maroko demokraatlikke reforme. seda tuleks samuti silmas pidada meie otsuste tegemise eel. nagu läinud kuul kalanduskomisjonis öeldi, ähm, ollakse ette valmistamas uut äh, läbirääkimiste mandaati nõukogu poolt. kõigepealt me peaksime muidugi ära ootama teie hääletuse kolmapäeval, aga ma saan aru, et siis saab juba olema ka liiga hilja ettevalmistusteks ja liiga hilja äh, sisulisi muudatusi teha, sellepärast me oleme seda tööd juba ära teinud selleks, et me oleksime valmis juhuks, kui parlament kolmapäeval annab meile positiivse signaali edasiliikumiseks. me oleme ettevalmistava töö juba ära teinud. kui teie annate oma nõusoleku sellele vaheprotokollile, siis me oleme valmis kohe edasi liikuma missugused on selle Marokoga sõlmitava parim, parema tehingu põhilised parameetrid? kõigepealt lisandväärtus on väga tähtis, et igasugune uus protokoll tagaks selle, et olemasolevaid kalandus, kalapüügivõimalusi kasutataks paremini ära ja meie toetus peab andma ka selge lisandväärtuse, nii nagu ka selle äh, koja äh, komisjonid on soovinud. keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ka säätlikkuse seoses, säästlikkusega seoses äh, me räägime, et ainult ülejääke kasutatakse püügiks. siis küsimus Lääne-Sahara puhul jälgitakse täielikult rahvusvahelise õiguse norme. selle saavutamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi ning me kasutame neid kõiki oma ettevalmistustes. kui me võtame selle variandi, et kaasame Lääne-Sahara veed, siis meil tuleb demonstreerida ka läbi range aruandluse mehhanismi, et nende piirkondade ja kohalike elanike jaoks sellest ka kasu tõuseb see saab äh, uues protokollis olevat üheks tingimuseks. ja me võtame aluseks praeguse äh, protokolli äh, rakendamise tulemused ja samuti teie soovitused ning leiame, et par-, kui parlament annab oma nõusoleku, siis meie oleme ka väga varsti valmis edasi minema, et selle lepingu juurde sõlmitaks parema kvaliteediga protokoll, suur tänu! suur tänu, proua Tamanaki, suur tänu volinikile, volinikule ja nüüd Arengukomisjoni nimel proua Löövin, palun kaks pool minutit. president, volinik, kallid kolleegid, Sahara keskel Marokol on kaks tuhat, kahe tuhande seitsmesaja kilomeetrine müür, see on tegelikult kõige pikem müür äh, Hiina müüri järel ja seal on äh, üle kahekümne tuhande sõduri, mis seda valvavad Äh, ja sealt äh, fosfaadivarusid äh, veetakse välja. Maroko kasutas tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal ka fosfaadipombe, see oli Hispaania, löök hispaanlaste vastu. kalandusleping Maroko ja Euroopa Liidu vahel on tegelikult illegaalne, see soov, seda ütles nii parlamendi õigustalit-, muudatus ja seda juba viimases arvamuses, millega tühistati Euroopa Komisjoni arvamus, seal oli kirjas, et Euroopa Liit kalastab Lääne-Saharas ja ja kas maksed, hoolimata sellest, kas maksed tulevad nendele inimestele seal kasuks, tuleb arvestada, et kalastamine sealsel territooriumil toimub. seitsekümmend neli protsenti Euroopa Liidu kalalaevastikust püüab kala Lääne-Sahara vetes, inimestega seal regioonis ei ole aga nõu peetud. kallid kolleegid, kas te olete näinud vastust, mille Maroko andis komisjonile aasta tagasi? see teeb sajaprotsendiliselt selgeks, et Maroko ei kavatse tunnistada, et on olemas selline asi nagu Lääne-Sahara ja nad isegi mitte ei maini Lääne-Sahara regiooni. ja see teeb ka ühe teise asja väga selgeks, nimelt et Marokol ei ole vaja seda lepingut, Marokol on oma kalalaev, mis on, kalalaevastik, mis on suurem kui Hispaania oma. Nende jaoks on kalandusest saadav tulu väga suur ja ka kodune tarbimine on tõusnud üheksakümne üheksandal aastal ka sellepärast pöörasid nad selja Euroopa Liidu kalanduslepingutel. peale selle ka üle kalastatakse ja sellepärast on selle selge, et Maroko soovib lepingut Euroopa Liiduga ainult ühel põhjusel, nimelt et anda õiguslik alus illegaalsele okupatsioonile Lääne-Saharas. kallid kolleegid, see häbistaks nii Euroopa Parlamenti kui Euroopa Liitu kui meie inimõiguste kaitset ja õigluse ning demokraatia eest võitlejad annaksime oma poolehoiu sellele häbiväärsele lepingule. suur tänu, kolleeg Löövin ja nüüd kolleeg Alfonsi, palun eelarvekomisjoni nimel poolteist minutit. Oui, monsieur le président, merci aitäh, president. Äh, komisjon on soovinud, et, et äh, me ei oleks nõus selle äh, selle lepingu jätmisega, aga tegelikult ei, ei oleks see praktiline, sellepärast et see leping nagunii aegub ühe kuu pärast ja seetõttu äh, me äh, lükkasime tagasi ettepaneku, mis nägi ette tulevaste vahendite e e e, e, e eraldamist. aga äh, me soovime siiski vaadata tulevikku ja äh, sellel lepingul on tuleviku mõttes väga halb mõju, sellepärast et vastavad kalavarud on üle püütud e, vastavad ähm, kalapüügipiirkonnad on äh, ka suurel määral äh, Lääne-Sahara aladel. Äh, kui Euroopa Parlament järgiks eelarvekomisjoni soovitust, siis oleks tege-, siis oleks tegemist väga, väga tugeva mm, sõnumiga, e-, et viiaks läbi, viidaks läbi reforme ja võetaks tõsiselt Lääne-Sahara elanike õigusi aitäh kolleeg Alfonsile ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel äh, kõnelejad, äh, kõigepealt härra Kadiis kaheks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud volinik, armsad kolleegid, ma kõigepealt räägin ajutisest protokollist variraportöörina tahaksin ma raportöörile saata veel sõnumi, ma loodan, et et see raportöör, mille raportööriks olen, see raport, mille raportööriks olen mina, et meil oleks võimalik härra Häglundiga, kes on selle teema puhul äh, variraportööriks, et me saaksime mm, korralikult arutada, me oleme alati teinud head koostööd ja ma loodan, et me teeme seda ka tulevikus. Äh, Euroopa Liidu ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping äh, pikendab äh, Äh, eelnevat lepingut ja see leping äh, muutub kehtetuks kahe kuu pärast. see võimaldab Euroopa Liidu kümnel liikmesriigil äh, kalastada Maroko vetes. Euroopa Liidu poolt makstavad vahendid võimaldavad Maroko kalast-, kalandussektorit muuta jätkusuutlikumaks, ma kutsun üles kolleege seda lepingut toetama sest äh, see on kasulik ja see võimaldab tulevikus ka äh, uutel läbirääkimistel teisi kriteeriumeid äh, arvesse võtma. kui me aga selle lepingu tagasi lükkaks, siis oleks see väga negatiivne signaal. ma soovin, et me ei piirduks üksnes tühjade sõnadega, vaid teeksime ka tegusid ning ALDE fraktsiooni nimel soovime, et tulevikleping oleks äh, rentaabel, äh, jätkusuutlik ja tagaks Euroopa Liidule head kalastamisvõimalused, aga enne peame me äh, hääletama aju-, ajutist lepingut. aitäh! suur tänu, kolleeg Kadek ja nüüd äh, kolleeg Ruudust, palun kaks minutit. lugupeetud proua volinik, lugupeetud president, kallid kolleegid, kalandusleping Euroopa Liidu ja Maroko vahel on nüüd juba üle aasta olnud siin kojas päevakorral ja ma olen täiesti veendunud, et ka pärast homset hääletust räägime me sellest lepingust edasi. see le-, leping on väga emotsionaalseks küsimuseks äh, läinud, kõik räägivad sellest ning kõik fraktsioonid on fraktsioonisiseselt Äh, pidanud väga vastuolulisi arutelusid selle lepingu üle. kallid kolleegid, tegemist on kalanduslepinguga, mida tuleb väga põhjalikult uurida ja milline oleks selle uuringu tulemus? meie kalanduskomisjonis oleme üksmeelel selles osas, et äh, keskkonna mõttes ei ole tegemist jätkusuutliku lepinguga, see aitab kaasa ülekalastamisele, kuid praeguses arutelus ei ole kahjuks sellele piisavalt tähelepanu pööratud. samal ajal aga on tegemist keskse küsimusega. mõeldes sellele, kui katastrofaalses olukorras on äh, maailma ookeanid, äh, ei tohi Euroopa Liit toetada ülekalastamist ei omades vetes ega ka teistes vetes. ka majanduslikus mõttes äh, on tegemist väga huvitava lepinguga. me ei saa rääkida sellest, et kõik osapooled võidaksid sellest lepingust. ning kolmandana tõstatub veel Lääne-Sahara küsimus ja ma olen veendunud, et me kõik oleme ühel meelel selles osas, et see leping peab olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega praegusel hetkel see aga nii ei ole, kui vaatame protokolli, mille üle me homme hääletama hakkame, seepärast ei saa ka hääletada selle protokolli poolt ja me oleme kindlad, et tulevikus tuleb seda muuta. ma loodan, et äh, ka meie resolutsiooni ja komisjoni tegevusega on kaasa aid-, on võimalik kaasa aidata sellele, et äh, olukord muutub. ainus põhjus, miks peaks hääletama lepingu poolt, on see, et leping äh, lõpeb ja komisjon on meilt palunud, et äh, see leping äh, jätkuks nii kaua, kuni lõpevad läbirääkimised uue lepingu üle. tähtis on aga siis, et meie nõudmised oleksid uues protokollis kirjas, ma mitte ainult ei oota seda, vaid ma tegelikult eeldan, et need on seal kirjas. suur tänu! suur tänu, kolleeg Roodust ja järgmisena kolleeg Davis, poolteist minutit mõned meist on täiesti vihased olemasoleva lepingu pärast, piisab ainult, kui vaadata seda hindamise aruannet, et näha, missugused selle vead on. sealt on täiesti selge, et see on kõige halvemini toiminud kahepoolne kalandusleping, mida Euroopa Liit üldse on võtnud ette. see on üks selline leping, kus meie maksumaksjad maksavad kolmkümmend kuus miljonit eurot aastas, mille eest, mitte millegi eest. isegi need kalad, mis püütakse Euroopa Liidule, ei tule, need lähevad Aasia ja Aafrika turgudele. Äh, kaheksakümmend laeva, laevaomanikud maksavad vaid kaks miljonit. see on ju tohutu subsiidium ja ei ole, ja kui me vaatame jätkusuutlikkust, siis siis me saame aru, et ülepüük on ju tohutu nendes vetes. siin jätkusuutlikkusest rääkida üldse ei saa. me peaksime öö, küll lootma, et volinik annab oma parima selleks, et jätkusuutlikkuse kriteeriumidele vastava uue lepingu öö, osas läbi rääkida samuti võiks ju volinik naeratada sellepärast, et tema ei vastuta selle eest, eh, missugune see jõle leping on, mis, mis meil praegu on. suur tänu, härra kolleeg. järgmisena räägib kolleeg Romeva Irueda. suur tänu. mina olen praeguse lepingu vastu ja uue lepingu vastu ka ja kolmel põhjusel. õiguslikud, majanduslikud ja ökoloogilised põhjused. õiguslikust aspektist rääkides on asi ju päris lihtne. Maroko räägib äh, läbi ressursside üle, mis õieti temale ei kuulu. on võimalik äh, teha kaks asja siin, kas välistada Lääne-Sahara äh, veed läbirääkimiste alt mida ei ole siiani tehtud, või otsustatakse kasutada rahvusvahelise õiguse norme ning vaadata seda, mida soovivad kohalikud elanikud. keegi pole ju nende poole õieti pöördunud. majanduslikust seisukohast vaadatuna on kogu asi katastroof. ja sellest mingisugust kasu kellelegi ei tõuse ning keskkonna poolt vaadatuna on asi veelgi hullem, sest läbirääk-, lepingus on öö, lubatud püüda ainult sellistest piirkondadest, kus on ülejääki, varude ülejääki, aga tegelikult toimub seal ülepüük ja meie teeme asja veel hullemaks Euroopa Liidu poolt, kui me oma kalalaevad sinna saadame, sellepärast me oleme selle vastu, me oleme selle vastu, et laiendad, pikendatakse seda protokolli. just nendel kolmel põhjusel, mida ma just loetlesin ning ma loodan, et parlament ei paindu Maroko valitsuse huvide ees. olgem usaldusväärsed ja ausad, aitäh! suur tänu, kolleeg Romeva ja Roeda ja järgmisena saab kaheks pooleks minutiks sõna kolleeg Ferreira, palun. suur tänu, härra president, proua volinik selle ettepanekuga pikendada lepingut tegelikult komisjon takerdus oma vastuoludesse. komisjon kasutas välist ettevõtet analüüsimaks olukorda ja see ettevõte tegi siis tagantjärele aruande nelja aasta kohta ning äh, analüüs oli negatiivne. see puudutas nii kalandusvaldkonda kui seda, äh, kas leping on kasulik äh, Euroopa Liidule, Euroopa kalavarudele. Äh, ja tõi välja, et see on kasulik ainult Maroko kalandusele. ning pärast seda hinnangu avaldamist leidis komisjon, et lepingut on vaja, aga ei, meile ei ole antud mitte korralikke meetmeid kätte. kõige õudsem selle lepingu juures on see ja see on ka põhjus, miks me oleme täna selle vastu, on nimelt, et see leping on rahvusvahelise õiguse mõistes illegaalne. see leping näeb ette loodusvarude kasutamist, mille eest aga Maroko absoluutselt mitte ei vastuta, mida Maroko ka rahvusliku õiguse mõistes ei halda. praegusel hetkel ju rahvusvaheline üldsus ei ole kunagi tunnustanud Maroko võimu Lääne-Saharas ja me peaksime vaatama ka neid ÜRO resolutsioone, mida on äh, vastu võetud Maroko osas, eriti resolutsiooni kaks tuhat üheksa. Lääne-Sahara elanike õigused on jäänud täiesti kahe silma vahele me ei saa usaldada seda, et Maroko lihtsalt ütleb meile, et Lääne-Sahara elanikele on see leping äh, kasulik, me ei ole mitte kalanduslepingute vastu kolmandate riikidega, otse vastupidi. kuid teatud äh, vead tuleb sealt äh, kõrvaldada, me oleme tavaliselt teid toetanud, kuid seekord ei ole meil võimalik seda lepingu jätkamist toetada, sellepärast et äh, raisatakse loodusvarasid, mille eest Maroko ei vastuta ja praegusel hetkel Euroopa Liit on tegelikult endast teinud kaaskurjategija. me peaksime ka Lääne-Sahara elaniku esindajad kaas-, kaasama sellesse protsessi. kolleeg Agnew, palun. Morocco on seitsmekümne viiendast aastast peale okupeerinud Lääne-Saharat ja kui nüüd minnakse edasi selle kalanduslepinguga, siis Euroopa Liit liigub rahvusvahelist õigust. meie teame seda, ÜRO teab seda, isegi parlamendi õigustalitus teab seda. ja me anname oma panuse Marokole kolmkümmend kuus miljonit eurot aastas ja me raiskame sealjuures äh, ka kalavarusid äh, ning äh, kas Euroopa, kas Lääne-Sahara rahvad saavad sellest kasu või ei saa aga vaatamata sellele komisjon ei hooli kõigest sellest ja tahab oma tehingu ära teha meie hoolitseme, tahaksime, et kohalikud elanikud saaksid sellest kasu ja häbiasi oleks, kui äh, kalandus nüüd katkeks nendega, aga ma olen tõesti hämmingus, et liberaalid püüavad siin ära hoida seda arutelu ning loodavad, et tehing sõlmitaks nii ruttu kui võimalik. kogu asi näitab seda, kui vähe Euroopa Liit üldse hoolib demokraatia inimõiguste eest läbi terves maailmas. aitäh kolleeg Agniola ja mm, kolleeg Davis soovib esitada küsimust teile suur tänu, ma tahaksin küsida, missuguseid tõendeid tal on selle kohta, et liberaalid koos meie juhiga, härra Haaglundiga, püüdis seda arutelu ära hoida minu meelest, see küll ei ole tõsi. Um, koordinaatorid tahtsid otse eh, esimeeste juurde minna ja mingit hääletust ei tahtnudki korraldada, see on küll imelik, kuidas te demokraatiat näete suur tänu, kolleeg Agnew. Need olid nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd tulevad registreeritud kõnelejad ja kõigepealt kolleeg Patron Eives, palun kaks minutit. härra juhataja, lugupeetud proua volinik Äh, kalanduspoliitika äh, välimismõõde ja kolmandate riikidega sõlmitavad kalanduslepingud on äärmiselt olulised äh, tegurid kalanduses ja leping Marokoga on Euroopa Liidu lõunapoolse kalalaevastiku jaoks oluline, sellel on ka poliitilised mõjud, oluline on mitte sulgeda uksi. partnerluslepingud võimaldavad kolmandate riikide vetes jätkata kalastamist seal, kus Euroopa Liidu laevad on ikka kalastanud ja kalatooteid, toodetega, mida seal püütakse, varustatakse Euroopat. Nendel lepingutel on oluline roll, aga ka kolmandate riikide jaoks, eriti kui tegemist on sotsiaalsete arengutega. Euroopa Liidu tegutsemine peab olema äh, loomulikult kooskõlas ühise kalanduspoliitikaga, eelkõige äh, on oluline mm, merekeskkonna jätkusuutliku arengu tagamine ja mm, kalavarude säilitamine. kalandusleping Marokoga peab kalavarusid kaitsma, peab olema ka läbipaistvusklausel, mis hoolitseks selle eest, et kalavarude kasutamine kolmandate riikide vetes toimuks äh, rahvusvahelise õiguse alusel ja et ei püütaks teisi liike kui ette nähtud. kalandusleping peab toetuma usaldusväärsetele teaduslikele alustele ning seda tuleb seal kontrollida, vaja on kaitsta ökosüsteeme ning kohalik elanikkond peab saama kasu sellest lepingust. sellega seoses väljendan ma oma kahetsust, et Euroopa Liit teeb ettepaneku, et see, mida Euroopa, teeb ettepaneku seda, et, et tehakse ettepanek mitte kinnitada, sest et kolleeg, kohalikel elanikel ei ole midagi kasu teistelt, teistest laevastikest, kes seal kala püüavad. kolleeg Miljana, palun. aitäh tegemist on halva lepingu ja halva lepingu pikendamisega ning väga halva tulemusega ähm, kalavarude haldamise seisukohalt. Need on peamised märksõnad selles äh, arutelus. me peame otsustama, kas äh, komisjon või eelkõige volinik, mm, kes sellega tegeleb ja kes palub, et me kinnitaks äh, selle lepingu, mm, me peame vaatama, et mida me, mis meid ees ootab järgnevatel aastatel. ma ei tea, kas äh, on minu asi öelda, et meil ei peaks olema ähm, sidemeid Marokoga, ma kaitsen Saharoviitsid äh, aast-, juba palju aastaid ja meil oleks vaja äh, lahendada see kolleeg-, konflikt, mis seal on juba aastaid äh, olnud. ma olen nõus äh, proua Löfiniga, aga me ei saa seda probleemi, mis kolmkümmend aastat on juba kestnud, lahendada ühe kalanduslepinguga. tegemist on ka humanitaarküsimustega. ma olen ma toetan äh, selle lepingu pikendamist, ma toetan äh, meie resolutsiooni, sellepärast et resolutsioon peab andma komisjonile võimaluse läbirääkimistel äh, endale kindlaks jääda, selleks et uues lepingus oleks kirjas nõudmised, mis on kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitikaga. proua Ashton peab samuti tegelema Sahhoroviide küsimustega. aitäh kolleeg Milanole ja nüüd saab sõna kolleeg Vaigel üheks minutiks. lugupeetud president, kallid kolleegid. tulin eile õhtul tagasi Timbuftast ja ma nägin, millised eelised on meie poliitikat toonud Lääne-Sahara elanikele ja kõikidele nendele, kellega me oleme sõlminud kokkuleppeid. see kokkulepe tuleks tagasi lükata. ma olen täiesti nõus lepingu tagasilükkamisega, seda nii poliitilistel, eetilistel kui ka, ka juriidilistel ja rahvusvahelistel põhjustel tegemist ei ole ühist kalanduspoliitikat puudutava lepinguga, tegemist on lepinguga, ku-, milles kalastamine, rahvusvahelised õiguslikud standardid ja ka õiglustunne on kaasatud. Lääne-Sahara elanikud kannatavad Maroko okupatsiooni all ja seepärast me ei või seda lepingut vaadata kui tavalist kalanduslepingut. tegemist on poliitilise otsusega ja me oleksime väga valel poolel, kui me hääletaks selle poolt. suur tänu, kolleeg Vaigel ja järgmisena üks minut ja kolleeg Tavares, palun. kallid kolleegid, me hääletame lepingu üle, mis on midagi erilist, sest selle lepingu üheks eesmärgiks on, äh, selle lepingu üheks kohaldusalaks on okupeeritud osa räägitakse kalavarudest, äh, Maroko kalavarudest, aga mitte ainult, vaid me räägime ka tegelikult äh, Lääne-Sahara elanike kalavarudest ja neil ei ole äh, suveräänsust. ma meenutan, mida me tegime Ida-Timori puhul. Euroopa Komisjon mitmeid kordi koolas, kordas, et tegemist on loodusvaradega äh, mis kuuluvad okupeeritud alale. nii et äh, praegusel hetkel Euroopa Liit, kui sõlmib lepingu, kasutaks varusid, äh, mis ei kuulu tegelikult sellele riigile. olukorda ei ole parandatud, meil ei ole võimalik äh, lepingut sõlmida riigiga, millele tegelikult need varud ei kuulu suur tänu, kolleeg Tavares ja järgmisena kolleeg Mato Atrovel, palun poolteist minutit suur tänu. volinik, on täiesti selge, et midagi läheb meil siin viltu, kui me detsembrikuus arutame lepingu pikendamist, mis aegub kahe kuu pärast. see on Hispaania ja Euroopa Liidu jaoks vajalik leping, seda ei saa lihtsalt kasutada vabandusena teiste küsimuste puhul ja vaatamata sellele, et tegemist on lepinguga, mis ei ole rahuloldav, äh, ma toetan seda, ma alati toetan lepinguid äh, kolmandate riikidega, eriti selliste riikidega nagu, mis on nii tähtsad nagu Maroko kuningriik ma arvan, loodan, et äh, see leping on võimalik äh, siiski ratifitseerida, et me saaksime leppida parema lepingus kokku edaspidi, nõnda et meie kalalaevad mm, saaksid jätkuvalt edasi püüda seal kalu. ma loodan, et äh, leping sõlmitakse, kiidetakse heaks, et ta saab olema majanduslikult ja keskkonnakaitselise seisukohalt jätkusuutlik ja kasulik kõikidele allakirjutavatele riikidele, samuti aga leian ma, et neid lepinguid tuleb ka täita täielikult täita. sellepärast ma seadsingi küsimuse alla äh, kaland-, põllumajandussektoris sõlmitava lepingu Marokoga, mitte ka kalandussektoris. mul ei ole midagi Maroko vastu, vaid me peame hoolitsema selle eest, et need äh, lepingud ka täidetaks, mida meie kodanikud nõuavad meilt. me Euroopa Liiduna peame saatma sel-, välja selge sõnumi selleks, et komisjon hea lepingu saaks läbi rääkida. ja sest, et halvad läbirääkimised viivad alati halbade tulemusteni ja selle kohta on meil paljugi näiteid, aitäh. kolleeg Mato Adrover, kolleeg Hartong soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, palun, kolleeg Hartong. Uh, tahaksin küsida oma auväärt kolleegilt kes saab rohkem kasu, kas kõik liikmesriigid Euroopa Liidus või ainult Hispaania? tänan ma arvan, et kui isegi üks liikmesriik saab kasu, siis tegelikult saavad kasu sellest kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, suur tänu! suur tänu, kolleeg Andre äh, ja järgmisena kolleeg Andres Pareja, palun! E suur tänu, härra president, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon leiab, et me peaksime toetama lepingu pikendamist, sest niimoodi on meil võimalik välja töötada parem leping. kahekümne seitsmendal veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõpeb protokolli pikendus ära, seda proua volinik ka ütles, ja negatiivsed mõjud, eriti just majanduslikus mõttes, on võimalik siis äh, tasakaalustada, jah, otse loomulikult majanduslikud äh, probleemid on olemas, kuid ärgem unustagem siiski, et üksteist riiki saavad kasu sellest lepingust, tuhanded töökohad on sellega loodud nii Marokos kui ka Lääne-Saharas. seega tegemist on tähtsa lepinguga, sellepärast äh, siis veel, vabandust, räägiti siin tagantjärele hinnangu läbiviimist, me nõudsime selle kohta informatsiooni äh, tagantjärgi läbi viidud hinnangus öeldakse et, et kümme protsenti kalastatakse sellest, mida Euroopa Liit tegelikult võiks kalastada, nii et sellel on tõesti väga suured tagajärjed. meil on vaja paremat tasa, rohkem tasakaalus lepingut vastavalt Lissaboni lepingule, nii nagu teie seda, proua volinik, ütlesite, kus oleksid lisaelemendid, kus oleks väga üksikasjalikult välja toodud, kuidas seda lepingut rakendatakse ja milline elaniku osa vastavalt rahvusvahelisele õigusele sellest ka kasu saab. peale selle võib see leping olla kasulik kõikidele osapooltele. on väga tähtis, et Euroopa Liit Euroopa Liidu Maroko vahelisele assotsieerimislepingule tähelepanu pöörab. selle lep-, me peame olema solidaarsed ja strateegilised, Euroopa ei tohi ta-, järele joosta maailma poliitikale, see on ka väga tähtis, kui mõtleme uue lepingu väljatöötamisele. suur tänu, kolleeg Andres Pareja ja registreeritud kõnelejate osas saab viimase sõna kolleeg Tais Berman. oma äh, kolleegi nimel esitan alljärgneva kõne. Euroopa Parlamendi õigustalitus on järeldanud, et leping on rahvusvahelise õiguse vastane, sellepärast et Euro Euro ÜRO ei ole kunagi eh, tunnustanud Euroopa nõudmisi, eh, Maroko nõudmisi Lääne-Sahara osas ning see leping ei hoolitse selle eest, et need eh, rahvad seal kasu sellest saaksid. ja leping tuleb kokku panna selliselt Euroopa Liidu äh, laevad ei saaks Lääne-Sahara vetes kala püüda ja meie ei peaks andma oma äh, nõusolekut. praegune leping on kõige madalama lisandväärtusega üldse äh, püütakse välja juba selliseid kalavarusid, mis on niikuinii peaaegu otsas ja arvestades kõike seda, arvestades kõike seda, ei peaks sõlmima seda lepingut. suur tänu, härra Berman ähm kolleeg Berman, teil oleks olnud piisavalt aega, muide kui oleksite natukene aeglasemalt maha lugenud, siis oleks võib-olla olnud parem. äkki peaksite natukene arvestama ka tõlkida, sellepärast et kui te nii kiiresti ette loete, siis võib-olla kõik ei saa päriselt aru. ma väga vabandan, vabandan ka tõlkide ees, ütleb härra Berman. Also ich möchte als einen Hinweis an alle Kollegen nutzen. lihtsalt tahaksin tegelikult kõikidele kolleegidele meelde tuletada, et äh, kui te loete oma te tekste lihtsalt ette, siis mõelge selle peale, et teid tõlgitakse. ja nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt kolleeg Nikolescu. aitäh, äh, härra juhataja Euroopa Liidu Maroko vaheline mm, kalandusleping ei ole partnerlusleping, nagu kolleegid on öelnud, ja tegemist ei ole korrektse lepinguga, mis ei võta arvesse kalavarude olukorda ja inimeste õigusi. vaja on intensiivistada äh, dialoogi, dialoogi meie äh, põhi, meie Musta mere mm, naabritega, eelkõige äh, Türgiga ja see on tõesti väga oluline mm, meie jaoks. aitäh kolleeg Nikoleskule ja järgmisena kolleeg Reegner. aitäh, härra juhataja ma olen austerlane, äh, Austrial ei ole merepiiri ja sellepärast äh, ei ole mina äh, lähtunud oma huvidest, vaid ma olen lihtsalt huvitatud jätkusuutlikust äh, õiglasest äh, kalandusest ja mitte sellest, et me oma mered tühjaks püüdaks, püüaksime. kui me selle protokolli poolt hääletaks, siis tähendaks see seda, et me toetaksime ebaökoloogilist raha kasutamist Euroopa Liit maksab äh, väga palju raha selleks, et äh, laevadel oleks õigus Maroko vetes äh, püüda ja see ei ole mingis mõistlikus seoses loodud töökohtadega ja seda raha oleks võimalik palju paremini kulutada. alles siis, kui on tagatud see, et Lääne-Sahara elanikud saavad õiglast osa kalandusest, kalapüügist nende vetes, ja kui tagatud on see, et kalavarusid äh, ei püüta üle, äh, oleme meie nõus selle lepinguga. aitäh kolleeg Reignerile ning lõpetuseks saab sõna kolleeg Sanchez Presedo. suur tänu, härra president. leping Marokoga kehtib sellepärast, et seda pikendatakse automaatselt, kui mingeid proteste ei etta, ei tehta, kuid äh, lõpeb protokolli kehtivus, mis ette näeb ka hüvitismaksed. minu teada praegusel hetkel on võimalik seda protokolli ajutiselt pikendada ja vastavalt Lissaboni lepingule peab Euroopa Parlament sellega nõustuma. mina isiklikult olen selle poolt ja seda väga mitmel erineval põhjusel, esiteks sellepärast, millised on meie suhted Marokoga. me ei või siin nüüd mitte mingit erandit teha ja me peaksime arvestama ka ja toetama ka absoluutselt kõiki neid tegevusi, sellepärast, et kalandus puudutab väga palju väikese keskmise suurusega ettevõtteid. me peaksime andma Marokole väga selge ja ka positiivse signaali, ütlema, et me oleme lepingu jätkamise poolt, kuid et meil on vaja paremat ja rohkem tasakaalus lepingut, mis arvestab ka kõikide osapoolte huvidega, suur tänu! suur tänu, kolleeg Sanchez Presedo, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja ma annaksin nüüd veel kord sõna volinik Tamanakile. suur tänu, härra president. ma arvan, et ma peaksin siin mõningaid selgitusi tegema. tahaksin rõhutada, et komisjon soovib siin kaitsta ühist Euroopa huvi, meie ühine kalanduspoliitika, puudutab ju meie ühist Euroopa huvi, nõnda ei saa me aktsepteerida argumente, millega väidetakse, et ainult üks või teine liikmesriik saab sellest kasu teised kokkulepped äh, sisaldavad, toovad kasu teistele liikmesriikidele ning me oleme ju kõik Euroopa kodanikud, me kõik sööme kala, see on meile dieedis väga oluline, me oleme suurimad kalatarbijad maailmas ning meil on tarvis häid suhteid kõikide riikidega nii Vahemere ääres kui ka teistes piirkondades. nõnda ma saan aru, et meil on praegu väga raske aeg, keeruline olukord aga sellised separatistlikud jutud ei vii küll kuhugi. teine selgitus, jah, komisjon hoolib inimeste õiguste eest me ei ütle, et me ei hooli inimõigustest ja et me ei hooliks Lääne-Sahara inimeste õiguste eest, sellepärast meil ongi see ajutine protokoll, sellepärast me olemegi avaldanud Maroko valitsusele survet, et nad annaksid meile andmeid selle kohta, kuidas kohalikud elanikud selle lepingu ja ka muude lepingute kaudu kasu saavad, sellepärast meil ongi praegu vaheraport või vaheprotokoll eh,, sellepärast me tahamegi läbi rääkida uue kokkuleppe osas, võttes arvesse kõiki neid asjaolusid, mida teie teie olete siin ka osutanud ja mida me püüame siin saavutada. kinnitan teile seda, me püüame, me saavutame selle, me tagame selle, et kui me uue lepingu teeme, siis eh, leping ja kui leping hõlmab Lääne-Saharat, siis on seal ka tingimus selle kohta, et kohalik elanikkond peab saama sellest lepingust kasu. nõnda me hoolime. aga palun saage aru, ei ole kerge lahuda äh,, lahendada selle lepingu abil rahvusvahelist probleemi ja komisjon ei saa seda aktsepteerida, olgu kõigile selge. mina olen siin selleks, et teile kõike selgitada ja ma ütlen teile ka väga selgesti seda, et komisjon teie hääletusest lähtub palun andke sellepärast mulle selge vastus, kas te soovite uut lepingut. ma saan teile lubada, et annan oma parima selleks, et me saaviks, saavutaksime praegusest parema lepingu. see tähendab, et see on majanduslikult kasulik, et see on keskkonnasõbralik ja vastab rahvusvahelisele õigusele. ja see ei ole muidugi lihtne saavutada see ei ole nii lihtne, nagu mõnele võib paista, aga palun, ma tahaksin saada teilt selget vastust, sellepärast et ma näen, on erinevaid seisukohti. osa inimesed, inimesi on vastu kalanduslepingule, kalanduslepingutele üldises plaanis, mõned jälle on sellele lepingule põhimõtteliselt vastu, mõned arvavad, et meil on paremat lepingut tarvis. tõsi, meil on, aga pärast seda, kui me oleme selge joone vahele tõmmanud ma olen palju aega kulutanud selleks, et teha ettevalmistusi, komisjon teeb juba ettevalmistusi selleks, et järgmise lepingu jaoks oleks olemas läbirääkimise mandaat. tagan, saan teile kinnitada, et see saab olema parem leping, kui me seda hakkame läbi rääkima, aga meil on tarvis, et parlament annaks meile selleks ka nõusoleku. kui parlament ütleb ei, siis me ei saa ka lepingu, meil ei tule lepingut, olgem ausad ärgem siin katsugem äh, mingisugust seisukohti peita, olge, andke selge vastus, ma olen nõus selle varasema lepinguga, eh, teiega nõus selle varasema lepingu osas, see ei olnud majanduslikult tasuv, see ei olnud keskkonnasõbralik, sellepärast me hakkamegi seda muutma ja sellepärast meil ongi käes reformi aeg ja ma loodan, et te toetate meid, et me saaksime nõnda eh, selle asja kõik nõukogu ette anda ja tema otsuste järgi käituda, aga meil on tarvis teie otsust, meil on tarvis kokkuleppeid, kokkulepped, mis on head kokkulepped, aga kui me neid lepinguid ei sõlmi, siis me jääme isoleerituks. suur tänu! aitäh volinik Damanakile ja lõpetuseks saab sõna raportöör härra Haaglund kaheks, sõna kaheks minutiks. Äh, ütleksin volinikule, et mul on tõesti äh, hea meel, et te püüate tulevikus hea lepingu sõlmida ja sellest arutelust nähtub, et te, kõik me soovime seda, aga ma ei saa olla küll nõus selle järeldusega, et me peaksime hääletama selle koleda lepingu poolt, mis kõik ütlevad, et on halb. selle nimel, et me edaspidi saaksime teha parema lepingu, see mõttekäik ei ole küll õige. Lissaboni lepingu kohaselt on meie ülesanne võtta seisukoht praegu, praeguse protokolli öö, osas. me ei hääleta praegu mingi tulevase protokolli osas ja praegune protokoll on halb halb. ma hääletan tuleval aastal parema protokolli nimel, kui te selle meie ette esitate. armsad sõbrad, räägitakse siin, et see protokoll annab Euroopa Liidule töökohti. jah aga seda saab, subsideeritakse neljakümne viie tuhande euro abil iga seda töökohta. kas see on hea viis, kuidas maksumaksja raha kasutada? ei ole ja vaid viisteist protsenti sellest sektori toetusest äh, on äh, Äh, Maroko poolt ära kasutatud, see tähendab seda et, et kaheksakümmend viis protsenti jäi kasutamata, pidage seda ka meeles. ja mul on tõesti hea meel, et arutelu on suunatud meil tulevikku, meie partnerlus Marokoga on oluline, naabruspoliitika on samuti oluline ning ma arvan, et kõik ütlesid siin päris selgesti välja, vaatamata mõnele, äh, et ütlesid kõik selgesti välja, et kõik tahavad saada tulevikus paremat lepingut, Maroko samuti ja volinik samuti, aga enne, kui me äh, saame edasi minna, tuleb meil võtta selge seisukoht ning hääletada minu raporti osas ja see ei puuduta mitte tulevast protokolli, vaid praegust protokolli. Lääne-Sahara, mul on hea meel, et volinik uurib uurib võimalikke erinevaid lahendusi, kuidas seda on võimalik korraldada, sellepärast et on selge, et paljud kolleegid siin kojas leiavad, et praegune asjakorraldus ei ole üldse sobiv. ja meil on nõukogus palju riike, kes on kriitilised selles küsimuses, Austria, äh, rootslased, Bundestag, nüüd hollandlased, roots-, soomlased, küproslased, kõik on kriitilised selles asjas, nii et ka nõukogus tuleb meil päris äge arutelu, kes nemad ei ole ka selles küsimuses üksmeeles. nii et mina ootan küll äh, kolmapäeval ei hääletust, aitäh! suur tänu, härra Haaklund, sellega on ühine arutelu lõppenud, hääletus ei toimu mitte homme, vaid hoopis äh, neljapäeval üksteist kolmkümmend. ja järgmine punkt päevakorras on härra Pööge raport, mis puudutab mitme